kõigepealt päevakorra kinnitamine, kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud, meil on vii-, tõlge viiteistkümnesse keelde ja alustame kolmanda päevakorrapunktiga, ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad. härra Tess, palun. härra juhataja, meil on täna jälle sama probleem, nagu minevikus juba tihti on olnud kahe tunni eest sain hääletusnimekirja ja ma ei näe, et ma oleks võimeline hääletama ettevõtjate vaheliste kauba, kaubandustavade osas. et vaja oleks, et me hääletaksime järgmisel nädalal Brüsselis, et me saaksime vähemalt kompromissid ja muud asjad korralikult läbi vaadata. et äh, see on täiesti võimatu ajakasutus, nagu äh, asjad äh, siin käivad, et ma olen seda enne kir-, kritiseerinud ja kritiseerin ikka ja jälle, et äh, ja taotlen seda, et me lükkaks hääletuse edasi järgmisse nädalasse. probleem vinika, probleem vinika stegoši. probleem tekkis seetõttu, et meil on väga tihe ajakava. me tahame, et see oluline dokument vastu võetaks ja tehtaks seda juba sellel ametiajal ja sellepärast on vaja kogu see menetlus läbi teha. ma arvan, et äh, raportöör oskab seda paremini selgitada. aga kõigepealt saab sõna proua McInnes. ja siis saab sõna raportöör. aitäh. ma toetan seda, mida härra Dess ütles äh, üldjoontes, sest äh, täna õht-, tänane õhtu ja igasugune esmaspäeva õhtune koosolek äh, esmas- on äh, problemaatiline ja nagu ra-, raportöör ütleb, on äh, selle failiga ajakava tõesti väga tihe ja meie assistendid on selle asjaga tööd teinud ööd ja päevad, on ette valmistanud hääletusnimekirjad minu kolleeg Albert S tõi välja väga õige asja, aga me peame aru saama ka sellest, et kui me selle hääletuse edasi lükkame, siis see meeldib kõigi, mõnedele inimestele, kes ei taha, et see õigusakt äh, läbi läheks, nii et on, nüüd peaks vist sõna saama raportöör, et saa, et meile seda detailsemalt selgitada. jah, härra Tess saab veel korra sõna aitäh! mul on äh, küsimus äh, haldusaparaadile, et kas äh, tõepoolest selle ühe nädala pärast me ei saaks seda õigusakti vastu võtta, et mina ei kujuta endale ette, et kui me järgmisel nädalal Brüsselis hääletaksime, et me siis ei saaks seda õigusakti vastu võtta, see peaks küll ju võimalik olema. ja nüüd saab sõna härra De Castro ja kui vaja, siis ka keegi administratsioonist. jah, aitäh, esimees. ma mõistan ma mõistan, et et meil on tõesti väga tihe ajakava, aga teisalt kui me omnibussi määruse vastu võtsime, siis oli asi ka nii, et ähm, olid äh,, oli raskusi triloogide läbiviimisega ja kõike seda ähm, ühe ametiaja jooksul äh, ära teha, et ajakava oli väga tihe. meil toimusid äh, kolmepoolsed kohtumised samal ajal, kui täiskogu hääletus ja ka see ei olnud väga positiivne. aga see on ainus võimalus. kui me tahame komisjoni ja nõukoguga jõuludeks kokkuleppele saa-, jõuda, siis me peame seda tegema ja me ju soovime seda, sest et muidu me ei saa selle mm, teema käsitlemisega sellel ametiajal lõpule jõuda ja ma hoolitsesin ka selle eest, et me töötaksime välja need kompromissid, et meil õnnestus äh, neljakümne kahe kompromissmuudatuse ettepaneku osas äh, jõuda äh, kokkuleppele, kolmkümmend puudutasid neist artiklit ja kaksteist põhjenduspunkte. nii et ma tänan meeskonda ja sekretäriaati. nii et kui me täna seda koosolekut ei kasuta ära, siis äh, arvan ma, et äh, see töö, mis me oleme teinud, on ohus, et meil tekib oht, et meil ei õnnestu seda õigusakti vastu võtta. nii et ma tõesti palun, et äh, kõik peaksid kinni sellest ajakavast, sest äh, muidu me siin jätaksime oma võimaluse kaotamata, kasutamata. pärast härra Castro selgitusi saame me nüüd jätkata hääletamisega, võtame teadmiseks selle, mida härra Tess ütles. härra Agnew, palun. tegemist on tut-, uue hääletuskaardiga, ma sain selle öö, äh, tund aega tagasi ja see ei tööta mitte kummaski neist masinatest, et kas keegi palun tuleks mulle appi? poprosimy o pomoc tehniczną, już tam ktoś do pana. E, palume tehnilist tuge. keegi tuleb ja aitab teid. ja siis oleks ka kõik e, meil korras ja härra Agnew näitab ka, et kõik on nüüd korras. nii et saame siis alustada kas me saame kohe hääletada või tahaks äh, raportöör veel sõna? nagu öeldud, siin on muudatusettepanekuid palju. teema on väga oluline. Äh, härra De Castro rääkis ka äh, tähtaegadest. tegemist on Austria eesistumise projektiga ja tahaksime oktoobri teisel täiskogul hääletada ja palun teie mõistvat suhtumist. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? kuuskümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? hääletame elektrooniliselt. E, kontrollime, e, avan hääletuse Zamykam głosowanie. Podnieśliście Państwo rąk. Hääletamine lõppenud. Vastu võetud. 63, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. esimene plokk hääletus, kompromissmuudatusettepanek kuus, avan hääletuse. avan hääletuse kompromiss kuus. hääletamine lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks, sada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, era-, tagasi lükatud sada kaheksakümmend, kes on poolt? vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa. aga kontrollime veel muudatusettepanekut sada kaheksakümmend, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud sada üheksa, seitsekümmend üheksa, kes on poolt, kes, kes on vastu, tagasi lükatud. sada, kompromiss üks, kes on äh, hääletamine avanud, alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromissu trzeciego. Otwieram głosowania. Kompromiss kolm, avan hääletuse. Zamykam. Przyjęty plus. hääletamine lõppenud, vastu võetud Äh, muudatusettepanek kaheksateist, Envi, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kompromiss neli, hääletamine alanud elektrooniliselt. Eh? hääletamine on lõppenud. kompromiss viis, hääletamine on alanud. Zamykam hääletamine lõppenud. vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt? Mm, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu võetud. kompromiss seitse, hääletus alanud. kompromiss seitse hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmsada, kes on poolt? vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletult tagasi lükatud kompromiss kakskümmend üks, mm, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud kolmsada kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend üks, poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kolm, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. ja nüüd hääletame muudatusettepanekut TV kolmteist Äh, palun tõstke kätt, äh, kes on poolt, äh, kompromiss kakskümmend neli, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmsada viiskümmend kaks. härra Agnew, palun ma ei kuulnud, mis oli kompromiss kakskümmend kolm tulemus ja ekraanil seda ka näha ei olnud. võeti vastu, aitäh mm, märkuse eest. kolmsada viiskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud äh, kolmsada nelikümmend, äh, üheksakümmend neli äh, nelisada nelikümmend kuus poolt, vastu, äh, tagasi lükatud. nelisada seitse poolt, vastu võetud. nelisada seitse, veel kord palun, äh, avan hääletuse. hääletamine lõppenud Przyjęta, uwaga słuszna, ale byłem no, okei okay.. vastu võetud. kolmsada seitsekümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kolm, vastu võetud. kolmsada viiskümmend neli, vastu võetud kolmsada viiskümmend kaheksa, kes on poolt vastu võetud, kolmsada viiskümmend üheksa vastu võetud, viissada üks, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime muudatusettepanekut viissada üks. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada ja järgmised, kes on poolt, vastu võetud nelisada kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada viis, üheksateist. nelisada üheksateist, kes on poolt, vastu võetud kolmsada kuuskümmend, kes on poolt, kolmsada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, avan hääletuse. kompromiss kakskümmend viis, hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, avan, avan hääletuse. hääletamine lõppenud vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend neli, kes on poolt, aitäh, vastu võetud. kolmsada kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. kolmsada üheksakümmend poolt, vastu võetud kas ma võin paluda, härra Caputo, et te tõstaksite kätt, sest te olete koordinaator ja ma vaatan teid. kolmsada üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu võetud? kolmsada üheksakümmend kolm ja järgnevad vastu võetud. Envi kolmkümmend viis ja sarnased, seda me oleme hääletanud siis, nelisada neli, kes on poolt, vastu võetud, nelisada viis poolt tagasi lükatud, nelisada kuus poolt tagasi, vastu tagasi lükatud, kolm, nelisada kolmkümmend viis. kontrollime nelisada kuus. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud nelisada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada üheksa poolt, vastu võetud. nelisada kaksteist, nelisada neliteist poolt, vastu võetud. nelisada kolmteist poolt, vastu võetud. nelisada kakskümmend ja sarnased, kes on poolt, vastu, kontrollime äh, muudatusettepanekut nelisada kakskümmend ja järgnevaid, kes on poolt? Äh, kontrollime, hääletamine lõppenud. vastu võetud. kolmsada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse, avan hääletuse. hääletamine lõppenud vastu võetud ja jätkame neljasaja viieteistkümnega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuusteist poolt, vastu võetud, nelisada seitseteist poolt. kontrollime äh, nelisada kuusteist, äh, nelisada kuusteist, avan hääletuse. hääletamine lõppenud tagasi lükatud ühehäälise häälteenamusega nelisada seitseteist, kes on poolt, vastu, era-, tagasi lükatud, nelisada kaheksateist poolt, vastu võetud, nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu võetud, nelisada kakskümmend neli poolt, vastu võetud, nelisada nelikümmend viis poolt, vastu võetud, nelisada kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud nelisada kakskümmend seitse poolt, vastu võetud. nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud. nelisada kolmkümmend, äh, kes on poolt, kes vastu võetud. nelisada kolmkümmend üks poolt, vastu võetud. nelisada nelikümmend üheksa poolt, vastu võetud nelisada kakskümmend, kolmkümmend kaks poolt, vastu. kontrollime. avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud nelisada kolmkümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. Albert, sa ju hääletasid vastu, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelisada äh, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu võetud, äh, nelisada viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, nelisada kuus, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud, nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu ja kontrollime nelisada viiskümmend kolm. hästi, ja siis tuleme tagasi, kontrollime nelisada viiskümmend üks, nelisada viiskümmend üks, kontrollime seda. avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. hästi. nelisada kolmkümmend kuus, seda kontrollime samuti. avan hääletuse hääletamine lõppenud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. nelisada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. kolm, neli, seitse, eh, kolmsada nelikümmend seitse, kontrollime, avan hääletuse. see oli küll vastupidi küll. tagasi lükatud ühehäälelise enamusega ja nelisada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. ka see on tagasi lükatud nelisada kolmkümmend kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. nelisada nelikümmend poolt, vastu. kontrollime. nelisada nelikümmend. hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud nelisada nelikümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime nelisada nelikümmend kolm, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud nelisada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. nelisada üksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa, avan hääletuse. me kontrollime neljasaja, nelisada viiskümmend neli, nelisada viiskümmend neli, avan hääletuse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 nelisada seitsekümmend, kes on poolt, vastu võetud. nelisada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, Äh, tagasi, vastu võetud. nelisada seitsekümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime nelisada seitsekümmend üheksa, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. nelisada kakskümmend kahe, kaheksakümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud. nelisada neli, kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaheksa. kontrollime muudatusettepanekut nelisada kaheksakümmend neli, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu võetud nelisada üheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend kaks poolt, nelisada üheksakümmend, kontrollime seda, avan hääletuse. hääletamine alanud. nelisada üheksakümmend, hääletamine lõppenud tagasi lükatud. jah, te ju soovisite ise kontrollida seda. nelisada üheksakümmend kaks, kes on poolt? nelisada üheksakümmend kaks, kes on vastu? lugupeetud daamid ja härrad, palun lõpetage rääkimine. ja tõstke kätt veel üks kord. nelisada üheksakümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud nelisada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, nelisada üheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, nelisada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. viissada, kes on poolt, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. ja jätkame e, e, muudatusettepanekuga viissada kaheksa, kes on poolt, vastu võetud, viissada üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, viissada üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu võetud. viissada kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu võetud. viissada viisteist poolt, vastu, tagasi lükatud. viissada kuusteist ja Envi, kes on poolt, vastu. kontrollime, hääletamine alanud. Dziękuję. Zamykam aitäh, hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss kaheksa, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. viissada kakskümmend neli viissada kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud, kompromiss üheksa, hääletamine alanud. kompromiss üheksa, palun, hääletamine lõppenud. viissada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu võetud kompromiss kümme, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kui kolm, kui viissada, äh, kakssada viiskümmend kolm on vastu võetud, siis lähme kompromissi üksteist juurde, et ähm, kompromiss üksteist, avan hääletuse. lõpp, äh, lõpp, hääletamine lõppenud, äh, vastu võetud, kompromiss kaksteist, hääletus alanud hääletamine lõppenud. vastu võetud. viissada seitsekümmend seitse, kes on poolt, kes on vast-, vastu võetud. TV kakskümmend neli poolt, vastu võetud. kompromiss kuusteist, avan hääletuse hääletamine on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kompromiss neliteist nüüd, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud vastu võetud ja viissada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. viissada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, aitäh, vastu võetud kuussada, kes on poolt, vastu võetud. Äh, kuussada üks, IMCO, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuussada kaks poolt, vastu, tagasi, tagasi lükatud. kompromiss viisteist, hääletus alanud. hääletamine on lõppenud kompromiss on vastu võetud. muudatusettepanek kuussada neliteist, kes on poolt, vastu võetud. kuussada viisteist vastu võetud, kuussada seitseteist vastu võetud, kuussada kaheksateist poolt vastu võetud, kuussada üheksateist poolt vastu võetud, kuussada kakskümmend poolt vastu võetud kuussada kakskümmend kaks poolt, vastu võetud kuussada kakskümmend neli poolt vastu võet-, vastu tagasi lükatud. kuussada kakskümmend viis poolt vastu tagasi lükatud. kuussada kakskümmend seitse poolt vastu võetud. ja nüüd äh, hääletame plokina koos mu-, muudatusettepanekuid, mis puudutavad Euroopa jõustamisvõrgustikku Need puudutavad artiklit seitse, hääletame neid kõiki koos, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. TV kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu võetud. kompromiss kaheksateist, avan hääletuse avan hääletuse, kompromiss kaheksateist, hääletamine on lõppenud kompromiss on vastu võetud. IMCO nelikümmend kaheksa härra Dantonilt, kes on poolt, vastu võetud. kuussada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu võetud. kuussada viiskümmend seitse poolt, vastu võetud. kompromiss üheksateist. hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. kompromiss on vastu võetud, kompromiss kakskümmend, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud kuussada seitsekümmend poolt vastu võetud kuussada seitsekümmend kaks, kuussada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend üks, kuussada seitsekümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud kuussada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu võetud. ja nüüd äh, põhjenduspunktid. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu võetud. kaks, raportöörilt vastu võetud. MK üks, NV üks. kes on poolt? vastu võetud. kolm ja järgnevad, kes on poolt, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend üks. kompromiss kolmkümmend üks, avan hääletuse hääletamine lõppenud muudatusettepanek seitsekümmend kuus proua Aguileralt, kes on poolt, vastu võetud, NV kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. IMCO neli poolt, vas-, äh, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend kaks, avan hääletuse. hääletamine lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend üheksa härra Dantanilt. Eh, nimetan ka esitajate nimed, et te leiaksite, kes on poolt, vastu võetud. aitäh, muud, muudatusettepanek kaheksa raportöörilt poolt, vastu võetud üheksakümmend, poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend üks poolt vastu. kontrollime üheksakümmend üks. hääletamine on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. IMCO kaheksa, kes on poolt, vastu võetud üheksakümmend kaks ja Envi viis poolt vastu tagasi lükatud, üheksakümmend kolm tagasi lükatud, e-, TV viis poolt, vastu võetud kompromiss kolmkümmend kolm, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud kompromiss kolmkümmend neli. hääletamine lõppenud. kompromiss on vastu võetud sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erap-, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis, avan hääletuse. kompromiss kolmkümmend viis. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus, hääletamine on lõppenud. lõppenud, kompromiss vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse hääletamine lõppenud. vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kaheksa, hääletamine lõppenud. hääletamine lõppenud ja vastu võetud. sada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud sada nelikümmend poolt, vastu. kontrollime sada nelikümmend. hääletamine lõppenud. vastu võetud ühehäälelise enamusega, palju õnne. sada nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks poolt, vastu võetud, sa-, kolm, kompromiss kolmkümmend üheksa, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. kompromiss vastu võetud. sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss nelikümmend, hääletamine alanud hääletamine lõppenud. kompromiss nelikümmend üks, hääletamine lõppenud. hääletamine lõppenud. vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud sada seitsekümmend, kes on poolt, vastu võetud. üheksateist raportöörilt poolt, vastu võetud. IMCO poolt, vastu võetud. DES ja ERDÖS äh, vastu võetud ja läheme edasi. Äh, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame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 leheküljel neli asub see muudatusettepanek. avan hääletuse muudatusettepaneku NV kaheksateist üle. hääletamine on alanud, NV kaheksateist. hääletamine lõppenud. ja üks EFTD äh, hääletajatest on ülearu. hääletamine on lõppenud meil oli eelmine kord see probleem, neil on kolm häält. aga masin ikka ütleb siin kogu aeg, et üks on ülearu, aga vabandan selle pärast. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. seega hääletame muudatusettepanekut kakssada nelikümmend kaks, mis käib selle juurde, kes on poolt, vastu. hääletame kakssada nelikümmend. Rejected, yes, and you are going yeah, so we, we have forty to forty two to, to three, three nine. Okay. Yeah, this is a... Um, Głosujemy poprawki 240, 242, 39, 41, 43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 tutti i colleghi. ma tänan veel kord kõiki kolleege, tänan ka variraportööre. Mäkkines, McIntyre, Moreid. kõik need kolleegid töötasid koos minuga. ja me tegime väga palju, muidugi ma ei taha kedagi siin ära unustada aga ikkagi ma tänan kõiki kolleege, jah, ma tänan absoluutselt kõiki niisiis, kahekümne teiseks kuupäevaks oleme me valmis ja meie äh, raport on tugev ning ma tänan ka kogu tehnilist personali, kes äh, päevad, päevade kaupa ja isegi öösiti töötas. me tegime suurepärast tööd ja teeme ka edaspidi kõik, mida me suudame selleks, et lõpetada see töö ikkagi äh, Austria eesistumise ajal. tänan. professorže, dziękujemy prosimy o dalej bo dużo roboty przed e, panem posłem i przed aitäh, meil on veel väga palju tööd ees ja teil on ka väga palju tööd ees ja kõigi meie töötajate eel on, ees on veel väga palju tööd. ka sekretäriaadil ja variraportööridel on veel palju tööd. nii et oleks tõesti väga hea, kui me selle ametiaja jooksul saaksime selle teema käsitlemise lõpetada. see on oluline sõnum kõigile. Äh, esimesed äh, raportid IMCO-ga, proua McInnes tegeles sellega ja siis läks see edasi ja siis oli konflikt äh, erinevate komisjonide vahel, aga ma tänan teid selle eest, et saime täna seda hääletada. tänan kõiki, kes andsid panuse sellesse, et me täna nüüd selle töö lõpetasime ja võtsin teadmiseks selle, mida ütles härra Tess. ja siin antakse mulle märku, et me peaksime tööd kiirem, kiiremini tegema. aitäh selle eest ja jätkame neljanda päevakorrapunktiga teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine. härra Kalinovski, me tõesti tegime väga kiiresti, nii et päevakorrapunkt neli, teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine, arvamuse koostaja härra Rope. ja kõige parem oleks, kui te nüüd ise sõna võtaksite, aga palun tehke lühidalt. aitäh, et mulle sõna annate. me, meile esitati Euroopa Komisjonist hea ettepanek, aga küllaltki ambitsioonikas ettepanek. me tegime koostööd väliraportööride sekretäriaadiga ja mul on väga hea meel et kõik äh, seda koostööd nii aktiivselt tegid. kakssada viisteist äh, muudatusettepanekut äh, esitati ja see on väga hea tulemus. meie ei ole vastutav komisjon. meie pidime lihtsalt koostama oma arvamuse ja me ei tohiks unustada, et vastutav komisjon on siin ikkagi keskkonnaasjade komisjon seega teevad ka lõppotsuse nemad. aga meie püüdsime omalt poolt komisjoni ettepanekut parandada ja keskenduda just sellisele plastikule, mida kasutatakse põllumajandussektoris. komisjoni ettepanekus ei olnud selle kohta piisavalt infot, aga me teame ju, et äh, plastik reostab meie ookeane ja ka põhjavett. samuti rääkisime me plastiku mikroosakestest ja tahtsime omalt poolt rõhutada, et äh, sellised mikroosakesed ja nende kasutamine on regiooniti erinevad. mõningates kohtades kaovad need osakesed kiiremini kui teistes, niisiis jääme ootama. jah, see on oluline teema ja huvitav teema ma ei teadnud üldse, et see mikroplasti osa, on nii oluline. ja kompromiss number üks, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. üheksakümmend neli poolt, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu võetud üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. sada kuus. sada kuus, kes on poolt, vastu võetud. sada viis, kes on poolt, vastu, kontrollime. sada viis hääletamine lõppenud sada seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolm. avan hääletuse. hääletamine lõppenud, kompromiss vastu võetud, kompromiss neli. avan hääletuse kompromiss neli üle, kes, hääletamine on lõppenud. kompromiss on vastu võetud, kompromiss viis. hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kompromiss kuus. hääletamine lõppenud vastu võetud. kompromiss seitse. hääletamine lõppenud. kompromiss kaheksa. hääletamine lõpp, avan, avatud, avatud hääletamine lõppenud. kompromiss vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt kõneleja vabandab, ütleb, et kompromiss üheksa hoopis. hääletamine on lõppenud. kompromiss vastu võetud, kompromiss kümme. hääletamine lõppenud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus. härra Kaputolt, kes on poolt, kes on vastu? kontrollime, hääletamine alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. kõik kompromissid on vastu võetud. ja nüüd jätkame leheküljel üheksa, kompromiss null. kompromiss see lühe-, komprom-, see on nüüd leheküljel üheksa, vähemalt minu hääletusnimekirjas, avan hääletuse, lõpetan hääletuse. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa proua Haasekampilt, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunktid viis ja viis A. kontrollime nüüd muudatusettepanekut kakskümmend üheksa, avan hääletuse. avan hääletuse, hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üheksa. aitäh, hääletamine lõppenud tagasi lükatud. ja nüüd põhjenduspunktid. siiski mitte. see muudatusettepanek nelikümmend hoopis, kes on poolt, muudatusettepanek nelikümmend, kes on vastu, tagasi lükatud kompromiss kaks. avan hääletuse. kui vastu võetud ja kui siis me jätkame komp-, kui, kui muudatusettepanek nelikümmend oli vastu võetud, siis jätkame kompromissiga kaks, järelikult kompromiss kaks. Äh, muudatusettepanek lükati tagasi, peame hääletama neljakümmet ühte, kes on poolt, tagasi lükatud. kompromiss kaks, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek viiskümmend kolm härra Tontanilt, kes on poolt kes on vastu? kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend kolm, hääletus alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. ja viiskümmend kuus. ei, siiski, kõigepealt viiskümmend viis, kes on poolt? vastu võetud viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut viiskümmend üheksa, avan hääletuse. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend kaks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 kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend seitse. avan hääletuse. avan hääletuse, äh, hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt kes on vastu? kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend üks, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse poolt, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud kaheksa raportöörilt poolt, vastu, tagasi lükatud. ja kontrollime muudatusettepanekut kaheksa. hääletus alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu võetud. kaheksakümmend neli. kaheksakümmend neli nüüd, kes on poolt? vastu võetud. üheksa poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud, hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, poolt, vastu võetud. ja nüüd koos muudatusettepanekutega avan hääletuse Ehm, kogu raporti osas muudetud kujul. ja arvamus võeti vastu, õnnitleme raportööri. kas te soovite sõna? kui mitte, siis jätkame härra Buda raportiga Te kindlasti oskate seda paremini kui mina, palun, teil on sõna. bardzo przepraszam pana posła Caputo, oddaję panu głos, panie koordynatorze, panie pośle. palun vabandust, ütleb kõneleja. härra koordinaator ja raportöör, palun no,. suur aitäh. täna te liigute väga kiiresti edasi. niisiis tegemist on tehnilise arvamusega, mille esitab keskkonnakomisjon ja valdav osa muudatusettepanekutest on mõeldud selleks, et muuta see tekst läbipaistvamaks ja parandada kommunikatsiooni ning vähendada halduskoormust, mis puudutab õigusloomet keskkonnaküsimuste alal. kompromissideks ei ole olnud vajadust sest äh, muudatusettepanekuid oli vähe. niisiis me võime minna edasi ja neid hääletada. Bardzo konkretne tehniczne sprawy robić poprawki e, kompromissowe do poprawienia mož-. tegemist on siis konkreetsete tehniliste küsimustega. E, muudatusettepanek neli, kes on poolt, härra Caputo rap-, e, muudatusettepanek vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu võetud viisteist poolt, vastu võetud kuusteist poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kuusteist hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu võetud kakskümmend üks kuni kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend seitse. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kolm. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu. ja siin peaks olema sama tulemus, aga kontrollime. kolmkümmend neli. hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend viis kes on poolt, kes on vastu. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend viis. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud kolmkümmend seitse poolt, vastu. kontrollime kolmkümmend seitse hääletamine lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu. kontrollime nelikümmend. hääletus alanud. hääletamine lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend <laughs> nelikümmend üks ja nelikümmend kaks koos, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. esimest osa ei ole vaja hääletada. hääletan muudatusettepaneku nelikümmend kolm esimest äh, lõiget tagasi lükatud, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa võeti vastu, seda me nüüd ei hääleta. teine lõige kes pool, on selle poolt, kes on poolt, kes on vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, nelikümmend neli poolt, vastu. kontrollime, nelikümmend neli hääletamine lõppenud tagasi lükatud. nelikümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu võetud. viis poolt, kuus vastu võetud, seitse poolt, vastu võetud. üks poolt, vastu võetud ja nüüd koos muudatusettepanekutega kogu resolutsioon, kogu arvamus, hääletamine lõppenud ja vastu võetud. aitäh, härra Caputo, kas te soovite sõna? aitäh ka kõigile kaastöötajatele. ja nüüd jätkame härra Buda Teil on sõna, palun. I don't have intervention, Mr President, because it's very clear. aitäh, härra esimees. aga sõnavõtul ei olegi mõtet, sellepärast et kõik on juba väga selge. poprawki pierwsza i druga odrzucające propozycję komisji E, kto jest za odrzuceniem propozycji komisji? Kes on komisjoni ettepaneku tagasilükkamise poolt, hääletame elektrooniliselt, hääletamine alanud. hääletamine lõppenud. kõik olid poolt ja me peame nüüd äh, kogu arvamust äh, hääletama. nii et peame veel ühe korra hääletama. peame kogu seda arvamust hääletama. enne oli tegemist lihtsalt muudatusettepanekuga, nii et hääletame veel üks kord. avan hääletuse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 seisneb selles, et me peame vastu võtma arvamuse muudetud kujul, ehk siis kui te olete selle poolt, et komisjoni ettepanek tagasi lükata, siis te peaksite hääletama taas kord poolt. soovin lihtsalt, et arusaamatusi ei oleks. okei okay.. You are not voting on the proposal. Te ei hääleta mitte ettepanekut, te hääletate lihtsalt arvamust, millega see ettepanek tagasi lükata otwieram głosowanie nad całością opinii. avan hääletuse, lõpphääletuse. ja peaksime hääletama poolt. hääletus lõppenud. hääletamine lõppenud. jah, aitäh nüüd me oleme tunni ja kümne minutiga isegi kiiremini saanud hääletustega ühele poole. ja täname seda, selle eest härra Kalinovskit, eh, kes sundis meid kiiremini töötama, aga nüüd on jalga lasknud saalist, et eh, ma mõistan, miks tal kiire oli Doktor Zwolin? Ten przyjaciel ojca. A, wiem, wiem, wiem. A, mogę to ogłosić proua Ansva, posu Kalinovski przekazał mi dobro wiadomość. jah, härra Kalinovski edastas mulle hea uudise. aga seda ma teile praegu ei ütle, saate ise hiljem teada. ja jätkame seitsmenda päevakorrapunktiga, kas raportöör, kas arvamuse koostaja on äh, saalis? härra Matt Coffey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 okei oh, okay,, thank you. Teil on sõna. aitäh, härra esimees. ma tahaksin ka omalt poolt tänada sekretäriaati. meil oli väga raske leida aega selle päevakorrapunkti arutamiseks, niisiis ma tänan neid ja ma palun vabandust kolleegide käest, kelle jaoks ma seda koosolekut nüüd veidi pikendan, aga ma püüan siiski rääkida võimalikult kiiresti tariifikvoodid äh, WTO-s on aastate jooksul suurenenud Euroopa Liidu jaoks selleks, et äh, suurendada seda hüvitist, mida ähm, meile tuleb anda seoses sellega, et Euroopa Liit laieneb või äh, siis vastavalt kaubandustülide, kaubandusvaidluste lahendustele. kuid kuna Ühendkuningriik nüüd Euroopa Liidust lahkub, siis tuleb teha seda, mida tavaliselt ei tehta, ehk teha vastupidist ja jagada äh, Ühendkuningriigile ette nähtud tariifikvoodid äh, ära niimoodi, et need jagatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel ja nii, et see toimuks õiglaselt. nagu te teate, on Ühendkuningriigi põllumajandussektor kõige suurem sektor, äh, mida see muudatus mõjutab, äh, sest tariifi kvoodid eh, suurenevad, eh, koosnevadki ju enamjaolt põllumajandustoodetest. läbirääkimised toimuvad partnerite, partneritega ja tavaliselt eh, põhinevad väga detailsetel hinnangutel selle kohta, mida Euroopa Liidu turg suudab vastu võtta nii kaupade kui teenuste osas ja samuti see puudutab siis seda, milliseid tooteid ja teenuseid üldse on võimalik toota niisiis need äh, tariifikoodid ja ka metodoloogia peavad arvesse võtma seda, et mõned sektorid on eriti tundlikud äh, konkurentsile ja äh, tuleb ka arvesse võtta, et paljud farmerid ja paljud kogukonnad sõltuvad neist tariifikvootidest. komisjoni poolt välja pakutud metodoloogias on kokku lepitud Briti partneritega ja see peaks tagama selle, et kontsessioonid jagatakse õiglaselt, võttes arvesse kummagi partneri reaalset vajadust ma ei hakka rääkima sellest meetodist äh, põhjalikumalt, kuid ütlen seda, et äh, see metodoloogia üksi ei äh, taga siiski seda, et tariifikvoodid jagatakse õiglaselt ja läbipaistvalt, läbipaistvalt, sest komisjon on neid arve ühepoolselt parandanud. nagu te teate, on Brexit juba käimas, aga lõplik kuupäev lõplik äh, kuupäev, mil äh, Ühendkuningriik äh, lahkub ühisturult, ei, ei ole paigas selles mõttes, et muudatusi veel tuleb, aga see ei tähenda seda, et komisjonil on õigus ühepoolselt tariifikvoote muuta, ilma et ta saaks Euroopa Parlamendi nõusoleku komisjonil peaks olema võimalik delegeeritud akte vastu võtta ainult siis, kui rahvusvaheline kokkulepe on juba sõlmitud, aga sellisel juhul küsitakse Euroopa Parlamendilt igal, igal juhul tema nõusolekut. Euroopa Komisjon peaks kõigepealt esitama õigusloomelise ettepaneku, mis tuleks Euroopa Parlamendile, sest alusleping näeb ette just sellise menetluse. Te võite küll arvata, et tegemist on lihtsalt äh, tehnilise tööga, aga äh, aga see metodoloogia, mis äh, WTO tariifikvootide jagamiseks on ette nähtud, võib olla ka väga poliitiline. me peame vältima probleeme Iirimaa jaoks ning seetõttu on Euroopa Komisjon ja Ühendkuningriik kokku leppinud, et Põhja-Iirimaa jääb ühisturu ja tolliterritooriumiga seotuks ja ka sellega tuleb arvestada, kui me tariifikvoote, mis on lisas välja toodud, hakkame ümber jagama. kindlasti on ka see poliitiline otsus, kuid ei tohiks jääda parlamendi kontrolli alt kõrvale. peale selle mis puudutab Briti tariifikvootide kasutamist, siis on mõned neist kvootidest äh, niivõrd väikesed, et praegune metodoloogia tähendaks seda, et tariifikvoodid on väiksemad, kui äh, WTO partnerid peaksid äh, õiglaseks aga ka siin on vaja poliitilist otsust ja ka see ei tohiks jääda parlamendi kontrolli alt kõrvale. Need on lihtsalt kaks äh, näidet. poliitiline mandaat, demokraatlik äh, kontroll, äh, parlamendi nõusolek, kõik need asjad on vajalikud ja on vajalikud iga WTO tariifikvoodi ümberjagamise puhul ja ma leian, et sellist demokraatlikku kontrolli on äh, vaja kõigi kvootide puhul. ma tean, et äh, tähtaeg on väga lühike, kuivõrd muudatusettepanekud tuleb esitada juba homseks, kuid ma jään ootama viljakat koostööd varikor-, variraportööridega ja me soovime saata teate tugeva signaali nii Intale kui Euroopa Komisjonile ja öelda neile, et tariifikvoodid on äh, väga delikaatne küsimus ja kui me siin eksime, siis need, kes kannatavad, on farmerid ja nende perekonnad, aitäh! Dziękuję, panie pośle. Tak, temat był przekładany. Aitäh, lugupeetud saadik. me võtame arvesse, mida te ütlesite. ja me loodame ka, et äh, teie arvamust arvestatakse. ja et sellega arvestab ka Euroopa Komisjon nüüd aga saab sõna proua Miller. lugupeetud esimees, aitäh raportöörile selle raporti eest. siin on tegemist äh, tollikvootidega, mm, teiste Euroopa Liidu omadega, mis äh, tuleb ära jagada WTO raames. oluline on, et me teeksime tööd väga hoolikalt ja valmistuksime äh, Euroopa Ühendkuningriigi lahkumiseks Euroopa Liidust ja minu jaoks oli reis Iirimaale väga informatiivne. ma pean ütlema, et ma üldse ei olnud teadlik, et see nii tugevalt mõjutab Iirimaa ja Põhja-Iirimaa suhteid ja et äh, vaja on õiguskindlust kõigi jaoks. sellest me saime väga selgelt aru nüüd ja seda parem meel on mul selle üle, et me saame teha koostööd ja esitame muudatusettepanekud omalt poolt, kui on vaja neid esitada, aitäh. Thank you very much, Chair. I'd like to start by thanking Matt Carthy for his opinion. It's... ma tahaksin öelda, et väga tore, et me oleme nüüd äh, ühel lainepikkusel, kui me räägime õiglasest jaotusest tariifikoodide puhul, kui Ühendkuningriik äh, võib-olla lahkub Euroopa Liidust, me oleme põhimõtteliselt nõus ka sellega, et WTO eeskirjadest tuleb kinni pidada, oleme nõus ka sellega, et tuleb tagada parlamendi aruandluskohustus Äh, parlamendile ja parlamendi järelevalve, kui tuleks mingisuguseid muudatusi võtta, aga Brexiti läbirääkimised äh, praegusel hetkel, Trumpi äh, raputused maailma kaubanduskorras oli väga tervitatav näha, et oktoobris eelmisel aastal saavutati mõistlik kokkulepe. seetõttu ei ole jõus selline ettekujutus, et Euroopa Liit on vaenulik, nagu Briti meedia püüab seda näidata. aga ma arvan, et optimismiks pole põhjust, konflikti puhul komisjoni seisukoht on selline, et tuleb kasutada WTO lepitusmenetlust, vaidluste lahendamise menetlust ja Ameerika Ühendriikide õõnestustegevus lepituste lahendamise kogu juures on aga õõnestanud seda protsessi ja komisjon on oma rolli ka juba õõnestanud ega ei ole enam usaldusväärse erapooletu lepitaja kuvandiga. ma arvan, et sellise ajutise kokkuleppe saavutamise puhul me ei peaks jääma käed rüpes üles istuma, peaks olema ettevaatlikud äh, võimaluste suhtes, mis tulevikus võivad meie esile kerkida. mina esindan oma valimisringkonnas paljusid talunikke. tariifikvoodid pakuvad neile võimalusi, pakuvad äh, Mati valijatele Iirimaal võimalusi, aga ärgem andkem neile valesid lootusi tulevased raputused ja sündmused võivad nende äh, kaubandussuhete ja elatise õiguslikke aluseid äh, kõigutada väga tõsiselt ka. suur tänu. suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, tariifikvoodid, vähendamine nii vähestel määradel nagu täna ei ole piisav kaitse meie põllumajandus sektorile praegusel hetkel on konkurents tihe ja praegune lähenemisviis on kahjulik meie põllumeestele. ehkki metoodika on hea, ma arvan, et oleks hea kasutada Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust ära selleks, et paremini kvoote ära kasutada ning äh, sellise vabakaubanduse äh, ideoloogiale vastu võidelda, see on väga äh, see on meie, meie nõrk oskusi ära kasutanud ja me peame kaitsma paremini neid sektoreid, mis täna on raskustes. ja me peaksime, Maailma Kaubandusorganisatsiooni süsteem paistab olevat möödapääsmatu ja kuidas kavatseb komisjon kanda hoolt selle eest, et meie olukord tulevikus ei nõrgene pärast neid läbirääkimisi? kolleeg Nikolson, palun. suur tänu suur aitäh, lugupeetud esimees. sellest on siin juba räägitud, aga praegu on Euroopa Liidul oma üks kogu äh, tariifikoodi kohustusi ja see kehtib kogu Euroopa Liidule ja Ühendkuningriik on üks osa sellest süsteemist. Ühendkuningriigi lahkus, millal see ka juhtuks ja kas see üldse juhtub, äh, tähendab seda, et äh, tuleb täielikult ümber jaotada kõik tariifikoodid. ja selleks, et kajastada äh, tariifikoodide päris kasutust Euroopa Liidus ja Ühendkuningriigus äh, kahe tuhande kahekümnenda aastal detsembriks või märtsiks kaks tuhat üheksateist, kui ei ole mingisuguseid üleminekusüsteeme, ülemineku korraldusi ja nüüd on esitatud Maailma Kaubandusorganisatsioonile oma lähenemisviis, metodoodiline lähenemine, kuidas tariifikvoote jagada. metoodika tugineb ajaloolistel kaubandusvoogudel Ühendkuningriigil äh, Ühendkuningriik tahab täita oma kohustusi oma uute kontsessioonide ja kohustuste osas, nii nagu siiani on tehtud. üldiselt on valitsenud positiivne koostöövaim ning on saavutatud nii mõndagi Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu kahekümne seitsme liikmesriigi vahel neid läbirääkimisi pidades. mis aga puudutab seda arvamust, siis äh, raportööri muudatusettepanek kaks tekitab minus küsimuse, siin on sisse toodud võide, viide mis äh, tekitab minus mulje, et siin üritatakse metoodikas äh, nii-öelda teisi parameetreid kasutada, aga muudatusettepanek number neli äh, õigustuses on kirjas, et kui ei ole mingisugust muud lahendust või kohustust võetud selleks, et ranget piirikontrolli vältida, on kokku lepitud, et et lähtutakse tollisüsteemist ka Põhja-Iirimaal, tegelikult nii ei ole, sellepärast et lepiti kokku, et kui ei lepita kokku lahenduses, siis kogu, kogu Ühendkuningriik peab ühtse turu ning tolliliidu eeskirjadest äh, lähtuma ning toetama koostööd äh, kogu Iirimaa saarel äh, ja ning kaitstakse tuhande üheksasaja üheksakümne neljanda aasta kokkulepet väga palju on hüpoteetilisi küsimusi kogu selle menetlusega seoses ja Põhja-Iirimaa, kui Põhjamaa-Iirimaad äh, koheldaks teistmoodi kui ülejäänud Ühendkuningriiki, mis juhtuks hiljem, kümme aastat hiljem, viisteist aastat hiljem, kas siis oleksid erinevad äh, süsteemid Põhja-Iirimaa ja Ühendkuningriigi suhtes ja see ei toimiks, midagi selles küsimuses tuleb äh, ette võtta. samuti Brüsselis oh, paistab olevat mulje, et Põhja-Iirimaa oh, kuulub äh, koos otsekui Euroopa Liidu äh, territooriumi hulka ja ülejäänud Ühendkuningriik jääb välja, see, sellel oleks väga tõsised tagajärjed põhiseaduslikud, seaduslikud, finantsiliselt, äh, pidades silmas seda, et Ühendkuningriik on Põhja-Iirimaa põllumajanduse kõige suurem äh, turg. kolleeg Hässelt. suur tänu, esimees. Merit McGuinness on Rahvapartei variraportöör selle teemaga seoses. tema palus vabandada, et ei saa paraku täna siin meiega olla, ta juhib praegu täiskogu istungjärku ning palus oma avalduse mul ette lugeda. Merit McInnes palub öelda, et ta soovib tänada raportööri tehtud töö eest, tegemist on tähtsa teemaga. me peame tagama meie kaubandussuhete järjepidevuse riikidega väljaspool Euroopa Liitu ka pärast Brexitit seda tuleb teha nii, nagu seda on tehtud tänaseni, aga pidades silmas asjaolu, et tooted, millega tariifikvoodid tegelevad, on tundlikud, tuleb arvesse võtta seda, et see määrus ei tohi seada Euroopa Liidu põllumehed ebasoodsale positsioonile WTO tariifikvoodi läbirääkimised ei peaks tooma kaasa kogu toodete juurdepääsu läbirääkimiste taasalustamist ja ta lõpetuseks ütleb, et ootab pikisilmi koostööd raportööriga. suur tänu, lugupeetud juhataja. raportööri arvamus äh, on tekitanud must mõningad, mõningaid mõtteid ja konkreetseid ettepanekuid. selge on, et äh, Ühendkuningriigi äh, kvoodid tuleb tühjastada ja neid ei tuleks äh, liht-, ümber jagada. me peame vaatama, milliseid kvoote on päriselt kasutatud, mida Ühendkuningriik on päriselt kasutanud, et ei äh, hakataks põllumajandus, liikmesriikide põllumajandusturge kahjustama, praegu on niikuinii äh, kriisid ning kliimamuutus seda mõjutanud. komisjoni pädevust tuleb piirata, et komisjon ei kasutaks olukorda ära, et mõningaid lepinguid, kaubanduslepinguid äh, veelgi leebemaks muuta. meil on vaja tugevamat kontrolli, andmete kont-, äh, ülekontrollimist ning parlamendi järje, järelevalveõiguse suurendamist. toetame üldiselt raportööri ülejäänud osas tema arvamusest. Uh... suur tänu, esimees. kolleeg uh, Matt Carthy arvamus on tasakaalustatud. me teame, et meie põllumehed on mures ja rahvahääletuse tulem-, rahvahääletusel toimunu ei olegi nii oluline, sellepärast et me peame proportsionaalselt kvoote ümber jaotama. Bulgaaria põllumajandussektor ja teised teistegi riikide sektor, põllumajandussektorid jälgivad äh, murega, mis toimub. me peame neile kinnitama, et meil on, õnnestub õiglaselt jagada ümber neid tariifikvoote. aitäh. kolleeg Posselt, palun. Sì, grazie, grazie Presidente. Eh, innanzitutto voglio congratularmi con il collega McCarthy. Per... Tahaksin eh, tänada kolleeg McCarthy't eh, suurepärase tehtud töö eest. aitäh, et olete keskendunud praktilistele küsimustele. see, mida siin on öeldud Brexiti kohta ning ehm, Brexiti asetleidmise ebakindluse kohta. see, seda tuleb samuti arvesse võtta tariifikvootide puhul. võib-olla on vajalik, vaja uusi andmeid äh, selleks, et äh, seda ümberjaotamist korraldada, on arvesse tuleb samuti võtta fütosanitaarmeetmeid, äh, mis on seadnud ohtu kaubanduse teiste WTO riikidega nii et ähm, reaalsus äh, ei kajastu alati selles infos, mis meil praegu on. selleks on vaja poliitilist otsust, mis mõjutab põllumajandusturgu väga tundliku turuga on tegemist ja me ei arva, et komisjonile tuleks anda selle ümberjaotamise osas täielikult vabad käed. Euroopa Parlament peab saama ka sõna sekka öelda. peame tagama selle, et ähm, meil on suur läbipaistvus ning komisjon saab võtta delega-, delegeeritud õigusakte üksnes siis, kui on sõlmitud rahvusvaheline leping äh, kuna sellisel juhul on igal juhul vaja parlamendi nõusolekut ja kõikide muude muudatusettepanekute puhul on vaja parlamendi arvamust ning komisjon peaks esitama kõik sätestatud menetluse kohaselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule. kuulasin ära, mida oli öelda härra Cathil, mida oli öelda härra Jim Nicholsonil, ütleb härra Agnew. ja sel ajal, kui härra McCarthy rääkis, siis ta rääkis Põhja-Iirimaast. Ähm, aga tegelikult mõtles ta oma äh, valimisringkonda ja, aga tegelikult on Ühendkuningriigil ka osa, mille nimi on Põhja-Iirimaa ja seda ei saa kohelda kuidagi teistmoodi Jim Nicholson ütles, et äh, tal on tunne, et Brüsselis on oma narratiiv ja nii edasi ja nii edasi, olen täielikult nõus sellega. selles arvamuses on ka oma narratiiv. Põhja-Iirimaa on üks osa Ühendkuningriigist ning seda tuleb ka sellisena kohelda. kui poprosime predstavitšela komisjoni, pana direktora Niara, suur tänu ja komisjoni nimel lugupeetud direktor, kas soovite sõna? suur tänu, esimees, ka mina tahaksin tänada raportöör Matt Cartit selle arvamuse, selle projekti eest ja huvi eest, mida teie komisjon on näidanud üles sellele väga tehnilise, kuid ka poliitiliselt tundliku teema suhtes tore on see, et me oleme põhimõttelistes küsimustes ühel meelel. me tahame, et meil oleks proportsionaalne tariifikvootide jagunemine ühe Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel pärast seda, kui Ühendkuningriik Euroopa Liidust lahkub. vähemalt ähm, see oli minu, minu jaoks see sõnum, mida kuulsin tänasel koosolekul ning varasematel kohtumistel teiega veel kaks kommentaari. kõigepealt ajastus, nagu te kõik teate, nagu meie kõik teame, komisjon peab läbirääkimisi Ühendkuningriigi lahkumislepingute üle ja ette on nähtud esialgu üleminekuperiood kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, kui see äh, lahkumise leping äh, jõustub, siis ähm, äh, lahkub Ühendkuningriik tolliliidust alles kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpus, aga on ka võimalik, et äh, kokkulepet ei sõlmita kahe osapoole vahel, millisel juhul äh, Ühendkuningriik lahkub tolliliidust märtsi lõpus kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja seda oleme arvesse võtnud oma ettepanekut koostades ning selleks, et kõik see jõustuks, peab komisjon vastu võtma mõningad rakendusaktid, mis on väga tehnilised ning selleks on meil vaja, et see määrus, mis on teie ees, saaks enne aasta lõppu vastu võetud, nii et tõesti selle asjaga on kiire. ja siis veel üks kommentaar peamine muudatusettepanek raportööriga, nimelt reguleerimiskomisjoni äh, volituste piiramine. artikkel viis, nõukogugi on samal, samas küsimuses muret avaldanud, oleme valmis tegema koostööd teiega, Intokomisjoniga, nõukoguga selleks, et leida ähm, mingisugune lahendus ja täpsemalt komisjoni volitusi täpsustada. aga samas üks hoiatussõna ka, ärge lihtsalt kustutage seda klauslit, ähm, sellepärast et äh, me peame läbirääkimisi Genfis oma WTO partneritega ja üheks äh, eelduseks on see, et äh, me saame oma partnereid veenda selles, et ümberjaotamine lähtub parimast faktilisest infost ja me ei saa välistada seda, et meie kaubanduspartnerid esitavad parema statistika kui meie ja ainult seda silmas pidades oleme teinud ettepaneku anda Ähm, punktis B komisjonile vastavad volitused, et me saaksime lisa faktilisi alusandmeid ähm, ja nende kvaliteedi tagada. selleks, et meid ei kritiseeritaks äh, lepituste lepitusprotsessis ja vaidluste lahendamisprotsessis. loomulikult parlamenti hoitakse asjaga kursis, tegemist on delegeeritud õigusaktiga, teil on võimalus hoida meie tegevusel silma peal eh, ning eh, punast tuld näidata, kui te seda vajalikuks peate. suur tänu, lugupeetud direktor. ja nüüd annan selle jälle raportöörile. jah, suur tänu, esimees tahaksin tänada kõiki variraportööre ning teisi liikmeid nende panuse eest. nagu ma ütlesin, aeg on napp ning ähm, see on tõesti Brexiti läbirääkimiste kõige lihtsam osa. tegemist on komisjoni ettepanekuga ning see näitab suurepäraselt seda ähm, aga siiski mõningaid raskusi on ja loodetavasti meie seisukoht on tugev parlamendis, meil õnnestub selleni ühiselt jõuda. suur tänu ka komisjonile sõnavõtu eest. mis puudutab nende kolleegide sõnavõttu, sõnavõtte, kes tõstatasid teema minu naaberriigi kohta pärast Brexiti läbirääkimiste lõpuleviimist, siis võin öelda, avaldada ainult oma soovi. minu enda soov oleks, et kõik põllumehed Põhja-Iirimaa kuuest äh, krahvkonnast saaksid juurdepääsu nii Euroopa Liidu turule kui ka Briti turule ning loodan, et minu valimisringkonna põllumeestel on äh, samad võimalused. ma arvan, et kõik, kes me töötame selle eesmärgi nimel, liigume õiges suunas. ja ma arvan, et sellest oleks kasu kõikidele iirlastele. suur tänu. kolleeg Kaatsi muudatusettepanekutega tegeleme homme kell üks pärastlõunal. ja siis ähm, novembri alguses võetakse Intas vastuse ja muudatusettepanekutega tegeleme kahekümne seitsmendal oktoobril. Äh, kohtume taas kaheksandal oktoobril kell kolm pärastlõunal ja üheksandal oktoobril nii hommikul kui pärastlõunal sellega ja kaheksandal oktoobril äh, on, kohtume kell, kell kolm kuni kuusteist kolmkümmend ja üheksandal oktoobril kell kaks kolmkümmend. Äh, ja õnnitlused neile, kes võitsid äh, korvpallis.